jah yeah.. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. kallid kolleegid, tere tulemast. südamlikud tervitused kõigile, kes on tulnud meie koosolekule sellel nädalal. eriti soovin siin tervitada volinik äh, Keegan Kvinni kes päevakorrapunkti number neli all meiega arutelusid peab. enne seda on mul teile paar organisatoorset teadaannet. esiteks küsimus päevakorra kohta. muudame ühte punkti, nimelt punktid viis ja kuus vahetatakse omavahel ära. ma loodan, et kellelgi pole midagi selle vastu. see kulisside taga otsustati nii, ma ei tea küll, miks, siis koosoleku protokolli kinnitamine, see on ka kinnitatud, sest keegi pole märkusi teinud ja nüüd esimehe teadaanded ja mul on paar märkust. nimelt äh, paar märkust koos palvega, et edastaksite selle informatsiooni oma fraktsioonidesse ja me tuleme selle juurde tagasi. kõigepealt, siin on vist väike probleem. mingit innovatsiooni meil pole, ütleb härra esimees esimene punkt, nimelt kolmepoolsed läbirääkimised on lõpetatud, proua Brent, meie raportöör ja terve rida kolleege pidasid läbirääkimisi ja värisesid viimase hetkeni, sest polnud selge, kas me jõuame nõukoguga kokkuleppele, sellepärast et nõukogus oli ähm, vetoõigus, kuid nüüd on tulemus saavutatud ja sooviksin kõigile õnne, kes selle kompromissi kallal välja töötasid. teiseks, komisjoni esimeeste konverentsil eelmise nädala Strasbourgis oli meil pikk arutelu esimese lugemise tulemuste kohta ja tahaksin paari-kolme asja tõstatada, mis on tähtsad. esiteks tuleb hinnata seda, mil määral saavutatakse esimesel lugemisel kokkuleppeid ja ja üha rohkem saavutatakse kokkulepe esimesel lugemisel umbes, umbes seitsekümmend protsenti otsustest. see arv üksi ei ole nüüd küll määrav, kuid ma jagan fraktsiooni esimeeste muresid, mida tõstatati, nimelt et me peaksime olema ettevaatlikud, sest kui me üha enam otsustame kõik asjad ära esimesel lugemisel, siis võime sellega demokraatlikke protsesse ohustada, kuna üksikutel saadikutel on üha vähem võimalust sekkuda seadusandlikusse protsessi. siis viidati veel teisele tõsiasjale, nimelt et äh, õiguskomisjonis näiteks otsustatakse tihti üksikasjalikke asju, mis ei ole vastuolulised ja millega on kõik nõus, siis muidugi on esimese lugemise kokkulepe väga hea. ja seepärast tuleb öelda, et on väga hea, et selle kallal tehakse tööd, on väga hea teha parandusi ja võib-olla saaks sekretäriaat veel kord äh, kõigile kodukorra laiali jagada, sellepärast et kui toimub esimene lugemine, siis tehakse seda kindlas järjekorras, tuleb teatud äh, reeglitest kinni pidada. me ei ole seda alati teinud, aga kui meil on esimese lugemise kokkulepe, siis tuleb tagada seda, et sellest kokkuleppest ka kinni peetakse. ning seepärast oleksime väga tänulik, kui teil oleks võimalik see informatsioon kõikidele edastada. ja kolmas teadaanne koordinaatorid rääkisid sellest päris pikalt. keskkonnakomisjonist on tulnud omaalgatuslik raport komisjoni teatise kohta kasvuhoonegaaside heidete kohta. meie soovime oma sõna sekka öelda lõike viiskümmend, artikkel viiskümmend üks järgi, ei saa olla nii, et Keskkonnakomisjon otsustab sellised asjad alati üksi, juba eelnevatel kuudel on meil sellega olnud probleeme. nii et ma tegin taotluse artikkel viiskümmend üks järgi kodukorra kohaselt, Keskkonnakomisjon lükkas selle tagasi, nüüd peame mõtlema, kuidas edasi tegutseda rääkisin kolleeg Jo Laineniga, kes on keskkonnakomisjoni esimees ja tema tegi ettepaneku, et me teeksime taotluse artikkel viiskümmend järgi. mina ütlesin, et jah, me võime sellest rääkida, kui me siis lepiksime eelnevalt kokku, millistes valdkondades oleme meie pädevad. ehk et väga täpselt tuleb paika panna, millistes teemavaldkondades meie kaasa räägime, kõik need valdkonnad, mis puudutavad uurimistööd, tööstust ja energiat, et seal oleksime meie pädevad ja ainuüksi pädevad sekretäriaadile esitasin palve, et nad kirjutaksid kirja, millised on meie valdkonnad, siis ma edastan need Keskkonnakomisjonile ja palun, et me jõuaksime nendes osas kokkuleppele. siis ma arvan, et siis me võime tõesti üles näidata kompromissivalmidust, aga ainult siis, kui meie saame teatud valdkonnad ainult enda kätte aga mitte nii, et nemad äh, kaks kolmandikku asjadest lihtsalt haaravad enda kätte ja meil ei ole võimalik mitte midagi kaasa rääkida. seda on paar korda juba juhtunud ja ma arv-, lubasin juba siis, et me oleme tulevikus hoolikamad. see oli kolmas äh, minu teadaanne ja teavitan teid tulemustest, siis ma juba kolleeg von Brenti õnnitlesin kolmepoolsete läbirääkimiste tulemuse puhul. tema on nüüd siin kohal ja tema võib kogu selle kiiduga koju nüüd minna, sest tõesti tegemist oli eduka kokkuleppega. nüüd mulle tundub, et juhataja teadaanded on teile edastatud ja kui teil ei ole rohkem märkusi, saame minna päevakorrapunkti number neli juurde. nimelt meil on siin täna külas proua Kekilin Kvinn, kes on teaduse innovatsioonivolinik. ning minu ettepanek oleks, et kõigepealt et äh, proua volinik, keda ma veel kord siin tervitan, peab lühikese sissejuhatuse ja siis teie esitate küsimusi ning ma vaatan nagu alati ka kella selleks, et äh, kõik saaksid ka kõneaega. tere tulemast, proua volinik ja palun, teil on sõna. Thank you, chairman. <clears throat> chairman and members of the Egypt. aitäh, härra esimees ja mul on täna väga hea meel kohtuda teiega täna pärastlõunal ja tahaksin anda teile ülevaate, missugune on Euroopa kom-, komisjoni tööplaan kuni aastani kaks tuhat ühe-, üksteist teadusuuringute, innovatsiooni ja energeetika vallas. Euroopa kakskümmend kakskümmend ja innovatiivse liidu raames peaks järgmine raamprogramm kindlasti täitma neid eesmärke, mis on talle pandud jätkusuutliku ja kaasava arengu raames ning me peame pöörama tähelepanu sellele, kuidas saa-, kuidas pöörata erilist tähelepanu Euroopa innovatiivsetele partnerlustele, aga sellest räägin natukese aja pärast. lihtsustamine on väga olulise tähtsusega, mis juhib meie kaheksanda raamprogrammi väljatöötamist toetamist ning me loomulikult ei kaota eh, silmist eesmärki panna kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks paika Euroopa eh, teadusuuringute ala. samuti peaks eh, seitsmenda raamprogrammi analüüsimine aitama meid kaheksanda raamprogrammi väljatöötamisel. terve hulk võtmeküsimusi jääb samaks ja mitmed inst-, instrumendid lisatakse, eriti mis puudutab innovatiivset äh, valdkonda, mida peame arendama võim-, parimal võimalikul viisil. me loomulikult arutame huvirühmadega, püüame saada nii laialdasi, laialdaste ühiskonnakihtide seisukohti kui võimalik ning selle kõige põhjal lõpetame kaheksanda raamprogrammi väljatöötamise hoolimata sellest, et me oleme teataval määral edu saavutanud, areneb Euroopa äh, teadusuuringute ala ikkagi aeglaselt. samas on tema tähtsus Lissaboni leppes väga oluline ning kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks peavad olema paika pandud Euroopa teadusuuringute ala toetavad meetmed, eesmärgiga, et need meetmed oleksid jõustatud kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks. teadusuuringute ala raamistikku arendatakse ja rakendatakse ellu koos koostöös ja sünergias järgmise raamprogrammiga, täpselt nii nagu teisigi asjaomaseid tegevusi ja meetmeid, mis langevad äh, uuendusliku liidu valdkonda, näiteks nagu digitaalne agenda, Youth on the Move, tööstuspoliitika, uute oskuste ja töökohtade loomise agenda ja nii edasi. ning Euroopa teadusuuringute ala ning kaheksanda raamprogrammi väljatöötamisel teeme me väga tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ning koostöös loodame, et kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks saame me esitleda Euroopa teadusuuringute alaraamistikku. lisaks tuleb pöörata tähelepanu biomajandusele, bioökonoomiale kõikides valdkondades, eel, eelkõige tööstuse ja põllumajanduse alal. hiljuti andsime välja teatise, mis hõlmas kõiki seda, sellega seonduvaid aspekte. nüüd aga tahaksin teile te,, teile rääkida innovatiivse liidu lipulaeva initsiatiivist. see sisaldab mitmeid, mitmeid konkreetseid ettepanekuid, mis me oleme koostanud väga paljude äh, soovituste ja meile saabunud kommentaaride põhjal, võttes arvesse innovatiivseid suundasid, ökosüsteeme, ökosüsteemide arenguid ja nii edasi. oleme paika pannud kümme võtmeelementi. esiteks juurdepääs rahastamisele juurdepääsu para-, parandamine, mis tooks äh, võimaluse kasutada rohkem riskikapitali ning luua uusi Euroopa Liidu rahastamisskeeme, näiteks riskijagamise vahend ja samuti ühendaks rohkem piiriüleseid innovatiivseid firmasid ja investoreid. me töö, teeme edasist tööd juba olemasolevate teadusalgatuste vahel ning püüame kõrvaldada igasugused takistused teadlaste piiriülese liikumise teelt, näiteks nagu probleemid pensionite toomisega ühest riigist teise. samuti soovime suurendada riiklikult rahastatava teaduse osa. Euroopa Teadusuuringute Nõukogu ja Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut instituudi roll peaks samuti suurenema ning komisjon tugevdab tugevdab ühtse teaduskeskuse rajamise alust. järgmisel aastal paneb komisjon paika Euroopa juhtimisnõukogu ja Euroopa suurepärasuse märgistuse kahe tuhande üheksa, üheteistkümnendal aastal tullakse välja peamiste teadusuuringute programmiga avalikus sektoris ning sotsiaalse kaasamise ja innovatsiooniprogrammidega. viies punkt, komisjon pakub, e-, pakub, et ko-, valitsused jätaksid kõ-, kõrvale väga konkreetse pühen-, pühendumise avalikele hangetele ja pööraksid rohkem tähelepanu uuenduslikele toodetele ja teenustele ning äh, ühiste hangete koostamiseks on komisjon näinud ette enam kui kümme miljardit eurot aastas. punkt kuus, järgmise aasta alguses kavatseb komisjon tulla välja seadusandliku ettepanekuga, mis peaks kiirendama ja moderniseerima standardite loomist, et inno-, innovatsioonid ja koostöövõimekus paraneksid. punkt number seitse, Euroopa intellektuaalse omandirežiimi tuleb kaasajastada kokkulepe Euroopa patendi osas aitab ettevõtetel säit-, säästa aastas enam kui kakssada viiskümmend miljonit eurot ning kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks tuleb komisjon välja ettepanekutega Euroopa teadusturgude loomise osas. punkt number kaheksa, strukturaalne rahastamine ning riigi abid peaksid peaksid innovatsiooni, innovatsiooni veelgi edendama. komisjon aitab liikmesriikidel kasutada paremini kaheksakümmend kuute miljonit miljardit eurot, mis tuleb struktuurifondidest ja on ette nähtud teadusuuringuteks ja innovatsiooniks kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani. punkt number üheksa, komisjon on koostanud kahekümne viiest näidikust koosneva äh, suurepärasuse tulemustabeli, mis, mille alusel hinnata innovatsiooni ja teadusuuringute arengut ning sellesse tabelisse on juurde võetud uus pealkiri innovatsiooni näidik. punkt number kümme, Euroopa innovatiivsed partnerlused mobiliseerivad kõik sidusrühmad, nii Euroop-, üle-euroopalised, riiklikud kui regionaalsed, eesmärgiga tegeleda ühises suunas, et Euroopast saaks maailma juhtiv jõud teadusküsimuste arengus. selle eesmärgiga on kavats arendada teadus- ja arendustööd, koordineerida investeeringuid, kiirendada standardite loomist ja nii edasi. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses käivitatakse ka testpartnerlus eesmärgiga olla atraktiivsem sidusrühmade rahastamisele. ma soovin teile kinnitada, et komisjon teeb tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, samuti nõukoguga ja liikmesriikidega, et arutada läbi uute partnerluse partnerluste kontseptsioonid, uurida võimalikke kandidaate partnerluseks ja missugune ja samuti seda, missugune peaks olema partnerluste haldamise struktuur. Innovation Union algatust käsitleti uuesti konkurentsinõukogus kaheteistkümnendal oktoobril ning seda käsitletakse uuesti konkurentsinõukogus kahekümne kuuendal novembril ning Barroso kavatseb esitleda selle Euroopa Ülemkogule detsembris. ma tahaksin väga suure huviga kuulda teie seisukohti, mida te arvate Euroopa innovatiivsetest partnerlutest. ma loodan, et tulevikus me saame selles valdkonnas teie komisjoni liikmetega väga tõsist koostööd teha. innovatsioon on aluseks, mille rajalda jätkusuutlik majandus, äh, rohelisem majandus ja ma tõesti loodan, et president Barroso ja mina suudame ühises, ühiste jõupingutustega teha innovatiivse Euroopa Liidu tõelisuseks, aitäh! suur tänu, esimesed soovivad juba sõna saada ja proua de Castillas, palun. Eh, eh, suur tänu. suur tänu, härra esimees, lugupeetud volinik, kõigepealt oma fraktsiooni nimel ja ka iseenda nimel tahaksin eh, tänada teid selle eest, et te tulite täna meie komisjoni, et ma oma sõnavõtus piirduksin ainult paari sõnaga, kõigepealt üks kommentaar, siis äh, küsimus, kõigepealt kommentaar, nagu ütlesin, kõige meil on hea meel, kui me kohtusime teiega varem ja ka küsi-, vastustes kirjalikele küsimustele olete teile äh, meile andnud väga positiivseid äh, sõnumeid. Euroopa Liidul on nüüd kakskümmend viis näitajat meie innovatsiooni kontrollnimekirjas ja meil on siis kontrollnimekiri, mis tagab meie innovatiivsete pingutuse tõhususe. ma arvan, et tegemist on olulise sammuga edasi ja äh, väga tähtsa sammuga. aga minu küsimus puudutab äh, IDR projekti ja nagu te teate, ITER-i osas on komisjon öelnud, et komisjon eraldab suuremaid kulusid, suuremaid vahendeid kulude katteks kaks koma seitsesada kolm on eraldatud kahe tuhande kolmeteistkümnendani aastani, kuid praegu peaks rahastamine olema kaetud iga-aastase ülevaatamisega ja äh, rubriik üks äh, A äh, suurendamisega neljasaja viiekümne miljoni euro võrra, kui ma ei eksi. niisiis palju muutusi ees, aga ma ei tea, kus rahastamised üle tulevad, üks A ülevaatamine on pisut problemaatiline, nagu te teate, sellepärast et üks A projektid ei ole tegelikult infrastruktuuriprojektid. aga sellega tuleb meil praegu leppida. nii et mind huvitaks see, kuidas me saame tagada raamprogrammi seitse rahastamise kogu projek-, programmi kestel selleks, et oma kohustusi täita ja samal ajal ma, ma leian, et me oleme praegu jõudnud äh, olukorda, kus me peame otsuse langetama, me oleme sellest rääkinud varem, nii et võib-olla te natukene valgustaksite seda küsimust täpsemalt. suur tänu. lugupeetud volinik, kuulasin väga tähelepanelikult, mida ütlesite ja leidsin, et teie sõnavõtt oli äärmiselt huvitav tahaksin täpsemalt käsitleda kahte teemat ja kui veelgi täpsem olla, siis mul on kaks küsimust. võib-olla sellepärast, et mul puudub piisav informatsioon, äh, olen ma äh, pisut teadmatuses, kuid ma siiamaani ei ole aru saanud, äh, mis Lissaboni leppega juhtus, mul puuduvad arvud, näitajad, mis Äh, täpsustaksid mulle, mis selle Lissaboni strateegiaga siis lõpuks juhtus. nüüd oleme me jõudnud Euroopa äh, kakskümmend, äh, kakskümmend strateegia juurde ja ma esitaksin teile küsimuse, et kas Lissaboni strateegia kui selline on nüüd äh, siis ümber muutunud äh, või, või ümber kujundatud Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaks. ja äh, need, kes ütlevad, et Lissaboni strateegia kukkus läbi, võib-olla need on halvad kuulujutud ja, ja minupoolne infopuudus, aga minu ja nende skeptikute jaoks on oluline see, et kuidas me tagame, et kaks tuhat kakskümmend läbi ei kuku. ja teine teemavaldkond, mida tahaksin puudutada, lugesin komisjoni teate, teatisest innovatsiooni algatuste kohta ja paistab, et Euroopa Komisjon on huvitatud äh, ennekõike peatükist äh, seitse punkt kaks äh, ja see, ja selle peatüki raames tahaks, tahaks, tahetakse luua üks konkreetne näitaja, indikaator, mis aitaks meile innovatsiooni mõõta ja rahvusvahelisel tasandil viia läbi võrdlevaid uuringuid oma raportis paistab komisjon meid, püüdvat meid veenma, et see on kooskõlas kõrgematasemelise töörühma soovitustega ja et paari aasta pärast on meil olemas selline näitaja. minu küsimusega on järgmine. Ameerika Ühendriigid ja Brasiilia on juba töötanud välja Star Matrix maatriksi, mille abil mõõdetakse kõike seda, mida me juba soovime mõõtma, äh, saab mõõta väljundit innovatsiooni vallas ning mind huvitab see, et kuna selline maatriks on juba koostatud, miks me ei võiks sellist indikaatorit, sellist maatorit kasutada, miks me peaksime tegelema sellega kaks aastat nüüd? proua Ford. suur tänu Äh, ja suur tänu, proua volinik, meil on väga hea meel, et te olete nii tõsiselt tööd teinud, aga minul on omalt poolt ka kaks küsimust. kõigepealt, äh, mis puudutab äh, raamprogrammi rahastamist, tegemist on väga tähtsa küsimusega ja see on oluline teadusuuringute ja teadlaste jaoks ka minu enda koduriigis, kus teadlased korduvalt räägivad mulle, kui oluline on Euroopa Liidu rahastamine ja innovatiivse teaduse tegemise seisukohast tegin tööd prouaga Vaehuga ja äh, seda äh, raamprogrammi, seitsmenda raamprogrammi lihtsustamise vallas me tahaksime teada, millal te innovatiivseid ettepanekuid selles vallas kavatsete ellu viia ja üks meie ettepanekuid oli, et osalejad võiksid kasutada oma tavapäraseid raamatustavasid ja see valmistab iseäranis suurt muret väga paljudele taotlejatele äh,, kellel on oma personal äh, ja, ja ja kellel on, ka, ka ja neile valmistab muret, kas nad saavad kasutada oma tavapäraseid raamatus, raamatupidamise tavasid. ja minu teine küsimus puudutab Euroopa teadusnõustaja äh, ettepanekut, ähm, millisesse faasi on see, et selle ettepanekuga jõutud? proua Merkels Thank you, Chair. Thank you, Commissioner for suur tänu, härra esimees ja suur tänu, proua volinik, et tulite täna siia meie komisjoni, et tutvustada äh, Euroopa Liidu innovatsiooniprogramme ja meie ettepanekud kahe tuhande, meie eesmärkide saavutamine kahe tuhande kahekümnendal aastal, aga hiljem on väga oluline meie jaoks, mul on kaks küsimust, te ütlesite, et väga oluline on äh, partnerluse juhtimisstruktuuri täpsustada, kas te võiksite seda juhtimist äh, juba täpsustada täpsemalt, võib-olla siis paljastada meile, milline see juhtimisstruktuur saab olema ja kas me räägime siin tõesti uuest instrumendist, nii palju kui ma aru saan, siis tegemist ei ole tegelikult uue instrumendiga, vaid nii-öelda uuendatud instrumendiga, võib-olla see on selline natukene üles haibitud imago, võib-olla võiksite pisut täpsustada seda. kuidas te kavatsete ka parlamenti kaasata, huvitab mind, te mainisite meid mitu korda ja see on meie jaoks väga oluline küsimus. mõistagi, meid huvitab see, kuidas meid kavatsetakse kaasata partnerluste päevakorra koostamisse ja äh, tähtaegade paikapanemisse ja kuidas me teostame järelevalvet äh, meie väljakutsete üle kahe tuhande kümnendal aastal, kui me oleme kahe tuhande kahekümnendaks aastaks juba väljakutsed defineerinud, siis äh, tegemist peaks olema sellise äh, protsessiga, mis toimub sujuvalt jooksvalt, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta väljakutsed võivad olla teistsugused näiteks kui praegu. mis puudutab partnerlusi, siis ma olen nõus meie öö, oma kolleegiga, oluline on järelevalve, kuidas me teostame järelevalvet ja kuidas kavatseme kasutada ära varasemate partnerluspingutuste tulemusi. siis rahastamine, partnerluste rahastamine, te mainisite siin kaheksandat raamprogrammi, kuid te ei maininud innovatsiooniprogrammi SIP. meil on mitmeid erinevaid äh, raha, rahastamisvõimalusi innovatsioonile, kas äh, luuakse siis äh, uus, pragmaatilisem, tõhus instrument, sellepärast et tõhusus ressursside vallas peaks vist tähendama samuti ka rahastamistõhusust, eks ole? siis rääkisite siin teadmiste siirdest mis on äh, viies vabadus. kas võiksite täpsustada seda, kas te võiksite rääkida sellest, kuidas teadmiste siiret äh, saaks äh, toetada innovatsioonipartnerluste abil või mõningate rahastamisvahendite vahel, see küsimus on loom-, abil, see on loomulikult seotud patenti, patendiküsimustega ja ka ühisturu potentsiaaliga ja lõpetuseks äh, oma sõnavõtu alguses rääkisite sellest, kuidas äh, talenti ligi meelitada, äh, rääkisite sellest, kui olulised on maailma tasemel ülikoolid ja nii edasi ja nii edasi. ma olen teiega igati nõus, aga kuidas kavatsete seda teha, olles innovatsioonivolinik, aga mitte hariduse volinik, kuivõrd haridus ei ole Euroopa Liidu pädevus? kolleeg Lamberts kolleeg Lambert. Uh, and... suur tänu, suur tänu, proua volinik, siia tulemast ja suur tänu, et esitlesite seda algatust, mis meie arvates on väga hea. väga hea oli, et te rääkisite ka nendest väljakutsetest, mis te olete Euroopa Liidu jaoks paika pannud ja ma arvan, et te olete need väga hästi välja valinud, nii et ma keskendun nendele. mulle meeldis ka väga teie lähenemine sellele, et teadustulemustele juurdepääs on vaba, eriti kui teadustööd on äh, finantseeritud avalikest vahetitest, te olete siin keskendunud väga mitmetele erinevatele programmidele ja te ütlesite, et teie jaoks on tähtsad standardid. standardid on väga tähtsad, väga tähtsad on nad näiteks äh, mobiilsuse puhul äh, seal on, selles osas oleme teiega ühel nõus. ma arvan, et seda dokumenti võiks äh, siiski parandada. Te rääkisite siin talentide ligimeelitamisest üleilmsel tasandil. mis minu arvates on isegi rohkem murettekitav, on see, et me ei ole võimelised äh, ligi meelitama kõiki neid noori teadlasi, kes meil Euroopa Liidus on. minu ülesandeks ei ole küll seda teha, aga kui ma näen, kui palju noori inimesi, kes on siia sisse rännanud, äh, et neid ei ole võimalik kaasata teadustöösse, siis ma mõtlesin, et äkki me peaksime keskenduma juba nendele andekatele inimestele, kes meil on siin Euroopas juba olemas. siis innovatsioonipartnerlused. see mure, et tegemist ei ole võimalik, et tegemist ei ole vahendiga, mida saaks tööstuses kasutada väga tähtis tõelise partnerluse jaoks on see, et Äh, oma panuse annaksid mõlemad pooled, mitte et oma rahalise panuse annaks ainult Euroopa. ja me kavatseme ka majandusvolinikule teha ka sarnase ettepaneku Euroopa majandusjuhtimise puhul te teate, et me oleme tegemas makroökonoomilise tasakaalu uuringu ja tulemustabeli osas samamoodi uuringu, nii et me kavatseme sinna ka ressursid ja energiatõhususe kaasata kui indikaatorid, millega meil oleks võimalik mõõda, mõõta ka otsest majanduslikku mõju. ja kuna Pilar otsustas äh, selle ITER-i küsimusega tegeleda, siis ma kavatsen, tahaksin teid üles kutsuda kahes osas. Te olete kontrollikoja liige ja te teate, et enne, kui alustatakse programmiga, on alati probleeme. Te kindlasti mõtlete, et et äh, probleemiks võib olla halb äh, administratsioon. äkki te kontrolliksite? ja veel üks asi, mis meie aruteludest on väga selgelt välja tulnud ja milles ma teid toetan. Te soovite saada tulemusi, te olete tulemustele suunatud. Äh, võib-olla viiekümne aasta pärast, kui mina olen pensionil ja võib-olla teie ka, juhul kui te küll nooruse imeravimit sisse ei võta, siis võib-olla te tahaksite mõelda sellele asjale teistmoodi, et äkki me ei peaks seda asja lõpetama, vaid kümneks, kahekümneks aastaks külmutama. tahaksin teada teie arvamust. Ähm, hästi, nii palju siis küsimustest siiamaani, kolleeg Kavaljo, palun. suur tänu ka mina tahaksin omalt poolt tänada volinikku meie komisjoni külastamise eest ja avaldaksin tunnustust ka volinikule, proua volinikule ja tema talitusele äh, selle innovatsiooni ja lipulaevade projekti osas, see on väga suur samm edasi. ja iseäranis tervitan sotsiaalse innovatsiooni kontseptsiooni, tegemist on väga huvitava kontseptsiooniga ja ka uue kontseptsiooniga, mida varasemates komisjoni dokumentides pole olnud, samuti innovatsioonikäsitlus avaliku sektori kontekstis on teretulnud avalikud teenused ja innovatsioon peavad samuti käima käsikäes. dokumendi nõrgaks küljeks minu meelest on instrumendid, nii-öelda vahendid, me, mida kasutatakse nende kontseptsioonide elluviimiseks, iseäranis valmistavad mulle muret rahastamisvahendid Euroopa Liidu eelarve ei ole paindlik eelarve, praegusel hetkel on meil ITER-iga probleeme, püüame leida lahendusi ja meid ootab eel, me ootame eelarve vahearuannet, eelmisel nädalal avaldatud vahearuanne on siis, on väga hea dokument, kuid see on ette nähtud tulevaste projektide eelarvete koostamiseks, aga praegune, e-, praeguse eelarve puhul see ei aita, see tähendab seda, et me peaksime kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastane lähtuma praeguse eelarvega eraldatud vahenditest, see eelarve aga on kohandatud paari aasta taguste eesmärkide põhjal ja prioriteedid on muutunud energia, kliimamuutuse valdkonnas näiteks. nii et meil on väga olulised äh, prioriteedid äh, Euroopa, eh, millega seisab Euroopa silmitsi ja ja väljakutsed, millega me seisame silmitsi, on suured, kuid meil puuduvad äh, vastavad rahalised vahendid kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani ja kaks tuhat neliteist me oleme juba poolel teel kahe tuhande kahekümnenda aastani ja kahe tuhande kahekümnenda aasta, äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia peaks saama siis äh, piisavad rahalised vahendid alles kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. kas teil on lahendus sellele probleemile? ja see on siis minu põhiline küsimus äh, praegu teile, proua volinik, suur tänu! suur tänu! veel kümme inimest on soovinud sõna. kas te kõik võiksite üritada natukene lühemalt äh, sõna võtta ja täpseid küsimusi esitada? kolleeg Van Nistelrooy on esimene, kes saab seda proovida. jah, suur tänu, ma arvan, et äh, seda võib tõesti teha, sellepärast et meil on hiljem kindlasti veel võimalusi sügavamalt nendest asjadest rääkida. meil on siin nüüd integratiivne lähenemine, on terve rida teemavaldkondi komisjonis, mida see puudutab. ja teie olete praktiliselt äh, komisjonis äh, see inimene, kes kõike seda tööd äh, koordineerib välispartnerite ja sisemiste partnerite kaasamine ja koordineerimistöö nende vahel. ma arvan, et seal peaksid liikmesriigid rohkem tegema, sest kõik ei saa seista esireas. see on ka tegelikult probleem Lissaboni tegevuskavaga, polnud äh, selge, kes mida teeb. kui te nüüd hakkate võitlema siin selle lipulaeva programmi eest, siis te peaksite ka mõtlema, milliseid finantsvahendeid on selleks teile vaja. ja siis veel üks küsimus, mis siin tõstetati. nimelt vahearuandes on ju kirjas, et sünergiat on meil vaja ka vahendite leidmisel ja et see võiks olla üks lahendustest. ja et innovatsioon peab olema kohe algselt programmi sisse kirjutatud, sest igal aastal peaks lipulaeva programm siis ka välispartnereid kaasama, kuid kuidas te seda endale ette kujutate? see võib tõesti õnnestuda, me ju tõesti soovime teadmisi ja innovatsiooni levitada, me siin Euroopa Parlamendis oleme selle poolt, aga meil on vaja õiget lähenemist selleks, et sellest ei saaks lihtsalt suurt paberihulka. suur tänu ja kolleeg Hertsog! suur tänu, härra esimees, suur tänu, proua volinik, et tulite siia ja väga selge ülevaate andsite, ainult naisterahvad oskavad sellise asjaga hakkama saada, nii et suur tänu. mul on siin paar küsimust, mida tahaksin tõstatada. esiteks eelarve kuidas meil on võimalik äh, nõukogu selles suunas äh, liigutada, me nägime, mida eelmise aasta eelarve arutamisel tegi nõukogu teaduse innovatsiooni eelarvega, eriti mis puudutas uurimistööd. kuidas me võiksime komisjoni tegutsema panna, sest praegusel hetkel meil ei ole võimalik saavutada oma eesmärke ei teil ega meil, kui meil finantsvahendeid ei ole kahe tuhande neljateistkümnendal aastal lõpeb nii meie kui ka teie ametiperiood ja me ei saavuta mitte midagi, sellepärast et äh, meil ei ole vahendeid ja maailm käib ikka ringi, isegi siis, kui Euroopas ei suudeta eelarverahasid äh, ära jagada. siis, mis puudutab ITER-it, siis olen nõus kolleegidega, aga meil on probleeme alati suurte asjadega. Galileo, GMS, kõik need äh,, Z-kava, kõik, mis on suuremad kui üks liikmesriik, äh, tekitab meile probleeme, ITER on selge näide selle kohta ja ma tahaksin teada, kuidas te kavatsete siin midagi ära teha, kes on need esimesed pooled, kes hakkavad selle programmiga tegelema? ja siis teine küsimus, mina olen ungarlane ja seepärast pean teie käest küsima, mis te arvate, mida Ungari saab eesistujamaana teha innovatsiooni jaoks, kui edukad me saame olla, millised on teie plaanid järgnevaks kuueks kuuks ja eriti, mida te arvate Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudist, mille asukoht on Ungaris? tahaksin teada, kuidas seda võiks paremini kasutada kuidas võiks tema tööd muuta nii, et see oleks tõhusam. suur tänu, suur tänu, et siia tulite ja meie Euroopa Parlament aitab teid eriti lepitusmenetluses nüüd, kus meil nõukoguga on vaja leida korralikud vahendid. aitäh! suur tänu ja kolleeg Tomson! suur tänu, härra volinik, proua volinik! ettekande eest, see oli tõesti väga huvitav, väga huvitav oli seda kuulata ning mulle tundus, et lõpuks ometi me hakkame ka Euroopa teadusuuringute programme moderniseerima. seda on juba mõnda aega püütud teha. mulle meeldis väga ka see, mida te rääkisite innovatiivsetest ettevõtetest ning nende piiriülesest koostööst, sest ma olen üsna veendunud, et tegelikult on meil väga palju võimalusi nii-öelda Euroopa lisandväärtuse kasutamiseks just selles vallas, kus me, kui me jagaksime oma teadmisi, kui teadmised saaksid liikuda ühest riigist teise, me peaksime kasutama ära kõiki meie ülikoole ning kõige selle valguses on väga oluline, et niisugune raamistik loodaks. samuti meeldis see, mis te ütlesite avalike hangete ja innovatiivsuse kohta kui ma õigesti mäletan, siis ainult kahe, ühes kahekümne seitsmest liikmesriigist on olemas avalike hangete ja innovatsiooniseadus, minu arust ainult Ühendkuningriik on selline ning nendel on ka väga palju kogemusi selles vallas. mul on ka küsimus, te rääkisite Euroopa Teadusuuringute Nõukogu tugevdamisest, sellega ma olen igati nõus ja tahaksin teada, kas teie arvates peaks Teadusuuringute Nõukogule eraldatama suurem osa eelarvest. siis te rääkisite struktuurifondidest ning nende sünergiast raamprogrammiga. selles komisjonis oleme me rääkinud mitmeid kordi sellest, et tegu peaks olema sünergia mitmete toetusprogrammide vahel, aga siiamaani ei ole ma näinud mitte mingit sünergiat, seega lõppkokkuvõttes oleks väga huvitav esiteks näha, kuidas struktuurifondid ja raamprogramm omavahel sünergia moodustavad ning seejärel rahastamisvahendite sünergia ning lõpetuseks olen mina ka naiste, naiste õiguste komisjoni koordinaator ning seetõttu küsin, kuidas te kavatsete prioritiseerida naiste teadusalast tegevust, praegu me just oleme koostamas ka raportist, raportit sugudest ja teadusuuringutest, aitäh! kolleeg Paul. Thank you and thank you, Commissioner, for your very detailed presentation of... suur tänu, volinik, ma väga huviga jälgisin teie ettekannet ja tahaksin esitada kolm küsimust. esiteks samas suunas, mida ütles juba kolleeg Ford, me teame kõikvõimalikke finantsraskusi, millega liikmesriigid praegusel hetkel silmitsi on. kuidas teie arvates innovatsiooniliit või innovatsiooni suurprojekt suudab, suudab sellega toime tulla, eriti arvestades, et mitmed liikmesriigid tegelevad ühe ja sama valdkonnaga. kas Euroopa programmid peaksid aitama liikmesriike olema tõhusamad ja et siis nad saaksid enda väga väikest, väikese rahastamisvahendeid kasutada tõhusamalt. teiseks, energiatehnoloogia plaan, see on suurepärane väljakutse, aga ei ole päris selge, kuidas see plaan sobib innovatsiooniliitu. kuidas need kaks plaani omavahel kokku, kokku sobivad, võib-olla te võiksite natukene seda selgitada. ning kolmandaks äh, ringlus, ringluse küsimus, ma tahaksin teada, kuidas te selles valdkonnas kavatsete tegutseda ning mida, missugune on äh, kliiniliste uuringute direktiivi seisukord praegu? minu arvates toimub praegu selles osas mõjuhinnang, aga mis teie arvates peaksid olema peamised muutused, mis uue kliiniliste uuringute direktiiviga võiks kaasneda. ning lõpuks ma tahaksin veel öelda teile tänusõnad, sellepärast et ma tean, et te praegu tegelete nii Euroopa kui kolmandate riikide vahelise kliiniliste uuringute ühisprogrammiga, nii et selle eest sooviksin teid eraldi tänada suurt. kolleeg Tikau. kolleeg Tikau, palun. Uh, proua volinik suur tänu ettekande eest, ma tahaksin küsida järgmisi asju. kui me räägime innovatsioonist ja innovatsioonipoliitikast, siis oluline on toetada ja kaasata VKE-sid, sellepärast et VKE-d on Euroopa Liidu majandust käivitav jõud ja kui me räägime fondidest, mis on teadusuuringuteks eraldatud, siis võib-olla ühiselt suudaksime Galileo projekti eelarvet suurendada, sest paraku olemasolevad vahendid raadionavigatsiooni satelliidisüsteemide jaoks ei ole piisavad ning me ei saa Galileo projekti täielikult ära kasutada, kui see ükskord lõpetatakse, kui me ei leia täiendavaid rahastamisvahendeid ja seda me peame tegema praegu. Uh, ja nüüd ma tahaksin küsida veel, mulle tundub, et meie arutelu oleks võib-olla laialdasem ja kõikehõlmavam, kui te saaksite vastata sellele küsimusele, võib-olla te ei saa, sest et aega ei ole küllalt, aga igal juhul seondub minu küsimuse asjaoluga, et viimasel aastakümnel toimus Euroopa Liidus deindustrialiseerumise protsess, nii et innovatiivsed vahendid, innovatsioonivahendid jäid küll meie territooriumile, aga kuna kolmandates riikides on tootmine oluliselt odavam, siis väga palju tootmist viidi kolmandatesse riikidesse ning nüüd ma tahaksin küsida, kuna tootmisvõimekus ja innovatsioonivõimekus, nendevaheline side on lõhutud, kas seetõttu, et, et tootmine on välja viidud Euroopa Liidust, võib ka juhtuda niimoodi, et innovatsioon ei arene nii kiiresti kui võimalik ja kuidas teile tundub, kuidas on omavahel seotud Euroopa Liidu innovatsiooni ja tööstuspoliitika, sest hetkel, kui suurem osa tööstust on teistesse valdkondadesse viidud, siis ähvardab meid oht, et ka Euroopa Liidu innovatiivne võimekus väheneb. innovatsioon on ainukene võimalus kriisist välja tulla, me peame mõtlema ambitsioonikalt ja samas ökoloogiliselt tõhusat, tõhusale tööstuspoliitikale, ainult niisuguse poliitika abil saame me luua head töökohad Euroopa Liidus. It's your turn noh, äh, monsieur Audi. kolleeg Audi, palun järgmisena. Merci, madame la commissaire, de l'écoute que vous avez au, au parlementaire et, et.... suur tänu, suur tänu volinikule, et ta andis meile nii selge ülevaate ja vastas meie küsimustele. mul oleks kolm küsimust mul on natukene kahju sellest, et eelarve aspektid äh, takistavad suurte teaduslike väljakutsete, suurtele väljakutsetele vastamist. tegemist on tähtsa poliitilise valdkonnaga, kuid eelarve ei tohiks äh, varjutada kõiki neid küsimusi ja me soovime, et ka meid oleks arutlustesse kaasatud. teiseks, teie vastutate teadustöö eest ja otse loomulikult on inimkonna suured väljakutsed olnud sellised, millele sai ja saab vastata teadusega. me ei tohi teaduse puhul ära unustada aga ka eetikat, sest tegemist on teatud südametunnistuse probleemidega, me oleme näinud seda väga selgelt tuumaprobleemi puhul ja on väga tähtis, et ka see eetikaküsimus tõstataks, tõstataks. ja kolmandaks tahaksin veel kord rääkida nendest eelarve küsimustest, me teame, et eelarve vastuvõtmine seisab meil ees. mida arvate teie, kas me peaksime teadus- ja uurimispoliitika äh, ka ühenduse tasandile tooma, sest tegemist on juba praegu tähtsa osaga siseturust. ehk et me siis saaksime niinimetatud mandrilisel skaalal oma tööd teha. meil on kakskümmend seitse armeed, aga ei ole vaenlast, meil on üks Euroopa Liit, aga on kakskümmend seitse administratiivset üksust, meil on kahekümne seitsme liikmesriigi saatkonnad üle maailma laiali. kas me äkki ei peaks läbi viima nii-öelda mandrilist äh, auditit, kas see võiks olla üks nendest võimalustest ja kas ei peaks kontrollikoda seda rahvusriikide riigikontrollidega läbi viima. tegemist on programmidega, mida kolmekümnekordselt finantseeritakse, ilma et kogu see protsess oleks järjekindel ja jätkusuutlik. nii et kuidas meil oleks võimalik Euroopa tasandit, ühenduse tasandit rohkem välja tuua ja niimoodi ka säästa otse loomulikult? kolleeg Angelis, palun. Grazie, grazie Presidente. Mm. Eh, signor, eh, signora Commissario, io accol- suur tänu, proua volinik. Teie algatused on väga head. eriti huvit-, tavad olid need eesmärgid, mille te olete endale seadnud, toetada teadus- ja uurimistööd selleks, et vastata globaliseerumisest tulenevatele väljakutsetele, toetada konkurentsivõimet, samal ajal aga mõelda ka äh, sotsiaalvaldkonnale ja tööhõivele. minu küsimused oleks järgmised. see innovatsiooniliit, mida soovitakse rahastada nii avaliku kui ka erasektori rahadega. see kohe kindlasti toob endaga kaasa lihtsustusi väikese keskmise suurusega ettevõtetele või olen ma sellest asjast parem, valesti aru saanud, kas VKE-de olukord paraneb? teiseks tõukefondid. siin on väga tähtis erinevate programmide sünergia. kuid mõelda tuleks siiski, milliseid vahendeid meil on selleks, et et äh, vahendite kasutamist lihtsustada ja kiirendada. ja kolmas küsimus, äh, riiklikud poliitikad. Need on tihti puudulikud, eriti just äh, kulutuste osas teadustööle. ja just erasektor on see, mis panustab väga vähe ja erasektoris töötab väga vähe kvalifitseeritud teadustöötajaid. kas on mingeid võimalusi need kolm koma seitse miljonit töökohta, mida oleks vaja luua ka tõesti aastaks kaks tuhat kakskümmend luua? mõelgem aruteludele liikmesriikides, sealsed signaalid on väga vastuolulised haridusvaldkonnas, teaduste valdkonnas kärbitakse eelarverahasid kuidas see kõik mõjutab äh, tul-, teadustöö toetamist tulevikus? Thank you very much, Chair. Uh, thank you very much, uh, Madam Commissioner. Uh, I have a short... Suur tänu, proua volinik, kõigepealt üks äh, mõte minu poolt ja siis ka üks küsimus. täna hommikul, kui ma olin lennujaamas järjekorras, äh, lugesin ma ühte reklaami äh, kuskil restoranis öeldi Jack Daniels äh, hamburger, ma mõistan, et Jack Daniels on äh, viski, ma tean, mis asi on hamburger, aga nüüd pakutakse mulle siis sellist ultimatiivset Jack Daniels äh, hamburgerit. ja see näitab seda, et me elame ajastul, kus meil on kombeks kõiki asju liialdada ja kus meie eesmärgid on saavutamatud. Euroopa Liidus oli meil Lissaboni strateegia üheks suurepäraseks näiteks sellisest äh, saavutamatust eesmärgiks, äh, mis oli siis äh, tead, teadmust, jah, kõige konkurentsivõimelisem teadmistel põhinev majandusruum, mis aastaks see nüüd oligi, aga nüüd me siis oleme jõudnud järgmisse faasi. ma ise ei ole suutnud mitte kunagi ühtegi meie Euroopa Liidu strateegiat ühelegi meie valijatest ära selgitada. ja see skeptiline reaktsioon, äh, mis tekib selliste suurte projektide, suurte nimede puhul, äh, tõenäoliselt äh, kahandavad nende projektide väärtust ja mul on sellega seoses üks küsimus, pidades silmas, kuidas liikmesriikide tasandil eelarveid üha kärbitakse, tuleb olla väga ranged eelarvekulutuse osades ja seda tuleb meeles pidada ka Euroopa eelarvet silmas pidades nimelt, kuidas me kavatseme praktikas kõiki neid eesmärke või ükskõik millist neist eesmärkidest ellu rakendada? kolleeg Toia ütleb, härra esimees. Grazie, presidenti ehm.... suur tänu, härra esimees. ka mina tänaksin kõigepealt meie volinikku tema sissejuhatava ettekande eest ja tänaksin ka proua volinikku selle eest, et ta tõepoolest pingutab äh, selle nimel, et saavutada tõhusamat lähenemist, ta püüab leida uusi töömeetodeid, lihtsustada töömeetodeid ta keskendub õigete tööriistade, õigete vahendite väljavalimisele ja sageli seab ka väga õigeid eesmärke, aga sa-, ja ka nende eesmärkide puhul just need õiged vahendid puuduvad ja volinik on pingutanud selle nimel, et meie investeeringud oleksid tulevikus tõhusamad. ma aplodeeriksin tema tulemustabeli algatusele aga see üks maatriks, üks näitaja mulle, see, sellega, selles osas ma olen nõus siin ühe eelkõnelenud kolleegiga, aga, aga üleüldiselt selline tulemustabel tore. aga minu küsimus puudutab töömeetodeid ja eesmärkide valikuid äh, ja prioriteetide valikuid ja prioriteetide saavutamist kui me räägime oma pingutuste suunamisest ühele või kahele suuremale prioriteedile, siis sellisel juhul kas, kas peaks võib-olla Euroopa Liit ja liikmesriigid keskenduma suurtele prioriteetidele, näiteks vanadele, vanadele algatustele, nagu näiteks ühine programmeerimine, ühine kavandamine, mis sellistest algatustest on saanud? näiteks teadusala uuringud meditsiini vallas ja nii edasi selline ühine eelarvevahendite koondamine, ühine pingutus Euroopa Liidu tasandil aitaks kaasa innovatsioonivõimekuse suurendamisele, teadusuuringute suurendamisele, siirete kasvule, siirete tõhusamaks muutmisele. niisiis, valdkondades, kus meie teadusuuringute suutlikkus on väga väike, kui me tegutseme eraldi, siis peaks me oma jõud kokku koguma ja mõned liikmesriigid on väga selle vastu, kuid komisjon võiks teha oma ettepaneku, oma ressursside kompleksi, mis aitaks kõiki veenda. kui te lihtsalt, kui me lihtsalt koordineerime asju, aga ei püüa ühiselt planeerida, siis äh, me ei aita ju liikmesriikidel oma ressursse ühe eesmärgi peale koondada ühiselt. ja siis veel üks kolleeg rääkis siin äh, eetika, teadusuuringute ja teaduse vahelistest suhetest, ma arvan, et kui me räägime siin ühiskonna tasandil innovatsioonist, siis äh, oleks äh, siin pisut järelemõtlemist küll teretulnud, meil on vaja mõelda uutele kooselamise, uutele tootmismeetoditele, ja uuele lähenemisele ameti ja ametiküsimusele, keskkonnaküsimustele ja oma elukvaliteedi paranemise küsimustele ja seda valdkonda ei tohiks sugugi mitte kõrvale jätta. viimane kõneleja on härra Intšu. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei comisar. Suur tänu, härra esimees, kõigepealt tänaksin äh, volinikku täna siia tulemiku eest ja tahaksin tänada teda ka selle eest, et ta tegi sellise väga põhjaliku sissejuhatava ettekande. oma sõnavõtus puudutaksin teemat, mida olen puudutanud korduvalt ka varem, nimelt teadusuuringute infrastruktuur. olen nõus, et toetusdokumendis on komisjoni mainitud Euroopa on komisjon maininud, Euroopa Liit on äh, Jaapanist ja Ameerika Ühendriikidest maha jäänud teadusuuringute infrastruktuuri osas äh, tea-, tehnoloogilise arengu uutes valdkondades. sellega seoses võib Euroopa Liidul tulevikus tekkida probleeme. aga Euroopa saab järele jõuda teistele ainult siis, kui me laiendame oma teadusuuringute infrastruktuuri kõikides liikmesriikides niiviisi, et äh, me saaksime oma ühinemise kasud, kasudest äh, parimat võtta. me peame ühendama erinevaid kultuure, erinevaid ekspertteadmisi. uued liikmesriigid uued, uutes liikmesriikides puudub piisav teadusuuringute infrastruktuur, nii et ma küsiksin komisjonilt, kas komisjonil on mingi strateegia, mida võiks ühendada Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga, mis aitaks toetada teadusuuringute infrastruktuuri ülesehitamist uutes liikmesriikides. projektid, mis on praegusel hetkel tulekud selles valdkonnas, aitavad äh, liikmesriikide teadusuuringute infrastruktuuri parandada. suur tänu, kolleeg Merki soovib siiski veel küsida paar asja. nimelt ma unustasin, härra esimees, need maagilised sõnad lihtsalt enne, kui lõpetan selle avaldusega proua volinik, te olete väga tihedat koostööd teinud äh, volinik Dajaniga ja see on väga hea, sest see on täpselt äh, see, mida me soovime, ühendada ettevõtjad ja ta-, teadustöö. kas me võiksime ka teada saada tema arvamuse, kuidas ettevõtjad soovivad innovatsiooni toetada, sest oleks väga huvitav näha ka seda arvamust teiselt poolt. ja siis veel üks asi, mille ma ära unustasin, mis on kõige tähtsam. proua volinik suur,, suur-suur tänu teie soojade sõnade eest, ma tõesti ootan ka koostööd teiega selle strateegia väljatöötamisel ja ma tõesti leian, et me peaksime Jack Danielse hamburgereid müüma hakkama, mina kohe kindlasti mitte, sest ma olen taimetoitlane. ja kallid kolleegid suur,, suur-suur tänu teie heade kommentaaride eest ja ma tõesti soovin teiega tulevikus koostööd teha. nii, ja nüüd saab sõna proua volinik, et vastata kõikide nendele, kõikidele nendele erinevatele küsimustele, kui te muidugi oskate, jõuate, saate ja tahate me võime ka järgmisel koosolekul muidugi oma arutelusid jätkata. Um, aitäh, härra esimees. Teie küsimused meenutasid mulle arutelu, mis meil toimus hiljuti komisjonis kui me arutasime Innovatsiooniliitu ja selle ettevalmistamist, sellepärast et oli omavahel konkureerivaid küsimusi, konkureerivaid nõudeid, erinevatel volinikel olid erinevad prioriteedid, nii et lõppkokkuvõttes me pidime kõikide nende arutelude põhjal panema kokku dokumendi, mis oleks kõikidele vastuvõetav, meile vähemalt tundub hetk hetkel, et tegu on kasutajasõbraliku dokumendiga, et selle põhjal on võimalik tööd teha. nii et selline arutelu, nagu praegu siin toimus, on meil viimase aasta jooksul üsna sageli toimunud. kui ma võiksin alustada viimasest küsimusest, mille esitas proua Markis, jah, me teeme tõesti volinik Tajaniga väga lähedast koostööd ja minu arvates see oli väga olu-, on väga oluline, arvestades tema portfelli. praegu ta on koostamas tööstuspoliitika lipulaeva ja ilmselt kui tööstuspoliitika lipulaev valmis saab, siis me näeme, et nii teadus kui tööstuse lipulaevade vahel toimivad mitmed sünergiad ja mingil hetkel tuleb tema samuti siia teiega oma kõige olulisemaid küsimusi arutama. nüüd ma räägiksin kõige keerulisemast küsimusest, millega ma üld-, see, olen silmitsi olnud sellest ajast peale, kui ma volinikuks sain ja see on just nimelt, see on ITER-i küsimus. ja nemad on peamised, peamised kliimamuutustesse panustajad, nagu me teame, nõukogu oli kahe tuhande üheksanda aasta, kahe tuhande üheksanda aasta öö, äh, oktoobris nõus, et me peame vähendama süsiniku heitmeid väga märkimisväärselt ja see on tõesti suur, suur, suur, suur väljakutse ja see on väljakutse meile kõikidele, sellepärast et me kõik oleme seotud kasvuhoonegaaside heitmetega. niisiis me toetame energiaalaseid uuringuid, me to toetame neid selles niimoodi, et nad saaksid uurida kõiki võimalusi. tuumaenergia, tuumaenergia kasutamise lõpetamisse ma ei usu ja ma usun, et tuumaenergia pakub meile üsna mitmeid huvitavaid võimalusi. tuumaenergia tulevik sõltub tegelikult ITER-i tulevikust ja ITER-i edust väga palju, nii nagu siin ka nimetati, tegu on ühe suurema sarnase, suurima sellelaadse teadusliku ettevõtmise, mida on iial üldse ette võetud ning seetõttu on üsna selge, et nii suur ja nii kompleksne projekt, nagu on ITER, sise, sisaldab mitmesuguseid ohtusi, sellepärast et suurte ideede taga on alati suured väljakutsed, suured probleemid ja juba veebruarist saati me töötame selles suunas, et leida ITER-ile stabiilne majanduslik või rahanduslik alus, aga küsimus ei ole mitte ainult rahastamises, on mitmesuguseid teisigi üsna olulisi juhtimis- ja haldusalaseid küsimusi. me oleme võtnud vastu mitmesuguseid otsuseid nii et oleks võimalik tegeleda nende haldusalaste küsimustega. ma pean ütlema, et kui ma esimest korda Ühendriikides käisin, see oli märtsis või aprillis, eh, siis ITER oli ka üks väga olulisi arutlusteemasid, sest nad olid tõesti huvitatud sellest, et Euroopa oleks sama pühendunud ITER-ile, kui seda on Ühendriigid ja ma võisin meie pühendumust kinnitada, aga selge on ka see, et kui me hakkame selle suurepärase projektiga tegelema, siis see vajab korralikku juhtimist, juhtimine peab olema paigas, aga muutused on ka juba toimunud, aga muidugi, nagu te nimetasite, neli koma neli miljard, miljardit eurot on meil jätkuvalt puudu ning nõukogu peaks leidma sellele lahenduse eelistatavalt seitsmenda raamprogrammi raames. esmalt oldi seisukohal, et seitsmenda raamprogrammi raames tuleb leida kogu see raha, mina sain kohe aru, et tegu ei ole jätkusuutliku ettepanekuga, sellepärast et me ei saa seitsmendale raamprogrammile niisugust survet avaldada. niisiis, ettepanek küll tehti niisugune, nii nagu te ka ütlesite. meile tundus, et tegu on tasakaaluka, tasakaalus ja õiglase ettepanekuga ja me tahame ka näha, et niisugune rahastamisettepanek ellu rakendatakse. mina sooviksin saada Euroopa Parlamendi toetust selle rahastamisettepaneku toetamiseks, sest toetamiseks, sest minu arvates on tegu õiglase, õiglase ja tasakaalus oleva rahastusettepanekuga ning see võtab väga hästi arvesse meie praeguseid teadusuuringute alaseid prioriteete. hetkel toimuvad arutelud ja nagu me teame, aruteludega läheb veel pisut aega, aga me peame igal juhul äh, uskuma sellesse, et eelarvevahendi kaks erinevat haru leiavad sobiliku lahenduse, mis tagab, et selle projektiga edasi minnakse. minu arust on õigustatud öelda ka praegu seda, mida teie ka, mida te ka nimetasite, ning selle, mis hiiglasliku projekti arengut ning enam kui saja miljardi, e-, miljardit, miljard eurot on juba kokku hoitud ning minu arvates kahe tuhande kaheksandast aastast kõik need seadmed, mida on saadet-, mida on suudetud hankida, need on vähendanud eh, nendele tehtavad kulutused on vähenenud ja kui me soovime täiendavaid äh, edasiarendusi, siis on meil tarvis äh, tehnoloogia siirdeid suurtest tuumalaboritest ning Euroopa kõrgtehnoloogilise tööstuse täiendavat ja suuremat pühendumist ITER-ile. minu arust on see tõesti väga oluline, eriti praegusel hetkel, kui Euroopa liidu kõikide liikmesriikide valitsused on surve all, kui meil on probleeme tööpuudusega ja nii edasi. siinkohal oleks just oluline suurendada Euroopa konksure-, konkurentsivõimet, luua innovatiivsust, luua selles vallas uusi töökohti. ma ei hakka kõiki küsimuste esitajaid nimepidi nimetama, aga terve terve hulk või mitu inimest küsit-, küsis partnerluste kohta ja partnerluse kohta ma ütleksin, et partnerlus on kahe eesmärgiga asi, ühest küljest eesmärgiga on partnerluste eesmärk koondada ressursse Euroopa Liidu liikmesriikide ja tööstuse vahel ning teha seda valdkondades, mis inimestele tõesti huvi pakub. Need on väga suured ühiskondlikud väljakutsed, ühiskondlikud küsimused, aga mitte ainult, need on ka suurepärased võimalused, taastuvenergia, ökotehnoloogia ja nii edasi, sest et need on kõik valdkonnad, kus on olemas suured ja järjest kasvavad ülemaailmsed turud. kuid äh, samas on partnerluste eesmärgiks ka tugevdada ja arendada Euroopa tööstusbaasi ning teha seda niimoodi, et me looksime uusi töökohti looksime uusi töökohti tuleviku valdkondades. milleks meil neid partnerlusi siis vaja on? esmalt seetõttu, et nad käsitlevad kahte olulist probleeme, mis praegusel hetkel meie innovatsiooniküsimusi takistavad. esiteks, üks probleem, mida nimetasid peaaegu kõik kõnelejad siin ja nimelt liigne killustatus. instrumendid liikmesriikide tasandil ja Euroopa Liidu tasandil tegutsevad tihtipeale isola-, isolatsioonis, selle asemel, et koos ja ühiselt eesmärgi suunas liikuda ning kuna meil on siin niisugune suur killustatus praegu, siis selle killustatuse tulemusel tõesti me ilmselt oleme käest lasknud mitmeid suurepäraseid võimalusi. seetõttu tuleb midagi teha, et see killustatus kaoks. peaksime ühendama ja lihtsustama olemasolevaid vahendusi, vahendeid nüüd teine probleem on selles, et me ei ole suutelised tehnoloogilisi ja teaduslikke läbimurdeid piisavalt kiiresti ja hästi turule tooma ning seetõttu tuleks kõrvaldada takistused innovatsioonide teelt, näiteks regulatiivsed takistused, standardiseerimise küsimused, tüübikinnitused ja muud niisugused asjad ning samuti liikuda avaliku hanke spetsiifilisema kasutamise suunas. nii nagu ma eelmine kordki ütlesin, kõikvõimalikud barjäärid ja takistused, mis ei lase säravatel ideedel kiiresti turule jõuda ja Euroopa ettevõtetele võimalusi tuua, kõik need takistused tuleb kaotada. me peame igal juhul uurima neid takistusi, miks nad seal on, seda on oluline teha veel sel ajal, kui ka alles teadusuuringud toimuvad, sellepärast et see tagab, et kui tead-, teaduslik läbimurre on toimunud, toimunud, kui toode on olemas, siis on seda ka võimalik kiiremini turule tuua, kuna kiiremini saab takistustest vabaneda. nagu te teate, detsembris hakkavad riigipead ja valitsusjuhid arutama innovatsiooni ja tehnoloogia küsimusi ning eelmisel kokkusaamisel toimus arutelu, e-, eelmises konkurentsinõukogus juba toimus arutelu, arutelu oli suurepärane ja tulemusrikas ning novembri lõpus tuleb ka see küsimus taas arutusele konkurentsinõukogus. nüüd testpartnerlus, mida meie tahame katsetada, on ka väga oluline teema, ma tahakski seda nüüd natukene täpsustada ja selle eesmärgiks on kahe tuhande kahekümnendaks aastaks suurendada iga üksiku kodaniku eluiga kahe terve ja töövõimelise elujõulise aasta võrra ning selle jaoks oleme me pla planeerinud töötada välja konkreetseid tööpakette, näiteks innovatiivsete uuringute läbiviimine erinevate äh, erinevate meditsiiniliste uuringute läbiviimine eesmärgiga võidelda vananemisega seonduvate haigustega ning samuti IT-lahenduste kasutamine äh, vanurite eh, hooldamisel. keegi nimetas ka tervislikku ja aktiivset vananemist, mis on selline nagu väga äh, raskesti mõistetav küsimus. jah, seda küsimust võib olla väga raske mõista, sellest ei pruugi me praegu veel väga täpselt aru saada, aga siiski aktiivne ja edu, terve vananemine, sellest on väga suurt kasu ettevõtetele, on mitmeid ettevõtteid, kes tahavad tegelikult selles partnerluses osaleda, sellepärast et nad näevad, et selles valdkonnas on suurepäraseid võimalusi töökohtade loomiseks. meil on me toetame kõiki algatusi, mis on mõeldud selleks, et inimesed saaksid elada kauem ja tervemalt ja sõltumatult. loomulikult liikmesriikide tasandil on see hiiglaslik küsimus, sellepärast et kõikides liikmesriikides kulub tohutul hulgal äh, riiklikke vahendeid sellele valdkonnale ja see olukord ei muutu sellepärast, et me kõik jääme järjest vanemaks ja inimesed elavad kauem, aga me soovime vananeda tervemalt, me tahame olla vanematena terved, nii et tegelikult selle konkreetse pilootpartnerluse taga on üsna head põhjendused. see aitab Euroopa tööstusel jõuda mitmetele massturgudele, aga lisaks sellele, et ta oma saavutustega jõuab massturgudele, aitab ta inimestel elada kauem, elada tervemalt, iseseisvamalt ja sõltuvama, sõltumatumalt ning kokkuvõttes vähendab patsientide hooldamisele kuluvaid summasid, nii et sellest on kasu ka riikide eelarvetele partnerluslähenemine on üldse suhteliselt uuenduslik, sest ennem ei ole seda teinud ning seetõttu ma olingi väga veendunud, et meil peab olema testpartnerlus, nii et me saaksime kõikide sidusrühmadega, muuhulgas ka Euroopa Parlamendiga selle testfaasi jooksul väga tihedat koostööd teha ning järgmisel suvel järgneb sellele testfaasile teatis ning see teatis toob välja, missugused olid õppetunnid ning selgitab põhjalikumalt, kuidas Euroopa innovatsioonialased partnerlused hakkavad edaspidi praktikas toimima. ma võin juba praegu öelda, et me ei räägi mingisugusest uuest asutusest või agentuurist, me räägime pigem poliitilisest struktuurist, mis peaks tugevdama seda valdkonda ning Euroopa Parlament on selle valdkonna töös kindlasti kesksel kohal. nii et me ei kavatse luua uut asutust, mis toob kaasa veel täiendavat bürokraatiat, veel täiendavat koormat. sellest, seda me ei kavatse teha, bürokraatlikku koormust me ei kavatse suurendada. kui, kas avalik sektor saab olla innovatiivsem? mina usun küll, et saab. me teame, et praegu on meil väga kitsad finantsvõimalused ja seetõttu, et olukord on üsna raske, peabki avalik sektor rohkem innovatiivseks muutuma, et nad paremini suudaksid vastata rahva ootustele, kasutada olemasolevaid võimalusi tõhusamalt ja nii edasi nii et me peaksime paremini mõistma avalikku sektorit, avaliku sektori innovatsiooni ja samuti innustama avalikku sektorit ning toetama ja kiitma nende võetud algatusi ning looma ka äh, võrdlusalused hinnangute andmiseks, ma arvan, et see on ka väga oluline nii et komisjon iga, on, nagu ma, ma nimetasin, et komisjon on töötanud välja avaliku sektori innovatsioonide tulemustabeli, see oleks aluseks, mille põhjal hinnata ning järgmisest aastast käivitub äh, uuringute programm, mis vaatab niisuguseid küsimusi nagu seire, äh, hindamine ja nii edasi ning aitab seetõttu sellega äh, hinnata paremini avaliku sektori innovatsiooni. samuti me tahaksime võimaldada avaliku sektori esindajat, liikmesriikidel rohkem häid tavasid vahend, vahetada omavahel ja minu arvates Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon on just täpselt õiged institutsioonid, kes tooksid kokku erinevate, erinevate liikmesriikide avaliku sektori esindajad, et nad saaksid arutada, et nad mõistaksid, missugused on parimad praktikad, mida rakuta, rakendatakse ühes või teises liikmesriigis ning levitaksid neid parimaid praktikaid teistesse liikmesriikidesse, aitaksid teisi liikmesriike, kes püüavad samuti rakendada parimaid praktikaid selles vallas. ma arvan ka, et me tegelikult ei tohiks jätta kahe silma vahele avaliku hanke küsimust ja avaliku hanke innovatiivsemaks muutmise küsimust, sellepärast et ma arvan, et see on just äh, üks võimalus avalike teenuste innovat-, innovatiivsemaks muutmiseks. algatused, mis püüavad leida lahendusi risk, risk, riskidele, neil on, need nõuavad tihtipeale väga konkreetset koolitust ja väljaõpet, aga avalikku hanget ei käsitleta tavaliselt niimoodi. ja minu arvates oleks see just väga oluline vahend ka innovatiivsuse parandamise küsimustes me oleme pöördunud liikmesriikide poole, et nad selles vallas samuti üritaksid areneda, nii et innovatiivsed partnerlused eh, toetuvad juba saavutatud tulemustele, nad kavatsevad ühendada teadusuuringute arengukava paremini niimoodi, et teadusuuringute tulemused kiiremini muutuksid nendeks toodeteks ja teenusteks, mida meil vaja on ja jõuaksid ka turule. nüüd VKE-dest. käisin konverentsil, mis mulle väga suurt muljet avaldas. see oli tööstuskonverents Itaalias. Itaalias on tohutult palju VKE-sid, kusjuures neil on isegi veel väiksemaid ettevõtteid kui VKE-d. tillukesed ettevõtted, kuhu kuulub võib-olla kolm kuni viis inimest, nad töötavad väga usinalt, saavutavad tulemusi ja sooviksid ka, ka muutuda innovatiivsemaks, aga tihtipeale neil ei ole lihtsalt juurdepääsu erinevatele toetusvahenditele. ning need väikeettevõtted teevad tõesti hämmastavat tööd. nagu me kõik teame, VKE-d on Euroopa majanduse selgrooks ning väga paljud meetmed, mida me innovatsiooniliidu dokumentides oleme nimetanud, tulevad kasuks just VKE-dele. ma arvan, et mitmed meetmed, mis peaksid tulema kasuks eelkõige just VKE-dele, on rahastamisele juurdepääsu parandamine. praegusel hetkel on rahastamise saamine liikmesriikides kogu Euroopa Liidus üsna keeruline küsimus ning ma arvan, et homme, kui ma õigesti mäletan, on teil võimalus arutada teadusuuringute peadirektoraadi peadirektoriga just seda küsimust, sellepärast et meil on vaja vaada, uurida, kuidas abe, abistada paremini VKE-sid ja ma arvan, et põhiprintsiip ja peamine poliitika, mida siiamaani on kasutatud selles valdkonnas, on olnud äärmiselt edukas. ma arvan, et see on asi, mida me peaksime väga kiiresti tegema. me peaksime väga kiiresti vallandama järgmise, järgmise kihi fonde, sellepärast et meil on tõesti praegu väga suur vajadus nende täiendavate rahastamisvahendite vahele. nüüd veel mõned küsimused. muidugi on tarvis lihtsustada tule, tulevasi innovatsioone, tulevast innovatsioonipoliitikat ja liikuma kaugemale tehnoloogilisest innovatsioonist ja innustama osalema just ka e VKE-sid mittetehnoloogiliste innovatsioonide valdkonnas. siin ma tahaksin veel ükskord nimetada Euroopa disainijuhte, disaini juhtimisnõukogu plaani ning teisi sarnaseid plaane, sellepärast et need on just need kohad, kus VKE-d leiavad oma täpselt õige koha. me tahaksime toetada edukaid plaane, edukaid skeeme, kuid tahame, tahame luua ka niisuguse süsteemi, et oleks võimalik kasutada priil, piiriüleseid riskikapitalifonde ning äh, piiriülest investorite ja ettevõtete kokkuviimist, sellepärast et tihtipeale on probleem selles, et ühel pool piiri on innovatiivne ettevõte ja teisel pool mõnda piiri on investorid ja nad mitte kunagi kokku ei saa. see on oluline asi, millega me peame tegelema märkimist väärib ka see, et VKE-de e finantsfoorum tegutseb just niisuguse alusplatvormina, kus käsitletakse kõiki rahastamisküsimusi, millega on peamiselt silmitsi väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. nii et kõik see, millest ma just rääkisin, on keskendunud just sellele, kuidas kaasata rohkem VKE-sid oma tegevusse ja kuidas innustada VKE-sid olema veel rohkem huvitav huvitatud sellest. enne esimest oktoobrit alla kirjutatud grandile kokkulepe näitas, et üle tuhande VKE, enam kui ne, nelisada, enam kui nelisada tulusaajat oli nende SME-de hulgas ning see kokku teeb neliteist koma kuus protsenti Euroopa Liidu rahastamisest VKE-dele, nii et see osa, mis VKE-dele on jätkuvalt kasvanud sellest ajast peale, kui käivitus seitsmes raamprogramm. rahvusvaheline koostöö, see on väga oluline. me peame tagama rahvusvahelise koostöö jätkumise standardiseerimine, standardiseerimine on ka üks rahvusvahelise koostöö osa, sellepärast et sel ajal, kui ma, seekord, kui ma käisin Ühendriikides, siis arutasime ka seda, et kui Euroopa ja Ühendriigid ei pane paika üleilmseid standardeid, siis pannakse need standardid meie eest paika kusagil ida pool. seda me kindlasti ei taha ning seetõttu hoolimata sellest, et me omavahel oleme ka konkurendid, peame me ikkagi leidma ka koostöövõimalusi, et panna paika standardid, see on väga olulise tähtsusega küsimus ja ma arvan, et järgmise paari kuu jooksul selles vallas ka midagi toimub ning toimub täiesti öö, uue, uus mõtlemine standardimise valdkonnas. volinik Dajani teeb ka selles küsimuses väga-väga konkreetset ja tõsist tööd teadlaste toetamine, nende karjääriprospektide parandamine, nende mobiilsuse parandamine Euroopas on alati olnud meie komisjoni jaoks väga olulise tähtsusega ning enne mind ametis olnud volinik Potočnik oli ka sellest küsimusest väga huvitatud. mulle teeb väga suurt muret see küsimus, sellepärast et tõesti, ilmselt meie meie teadlased lähevad paljud Euroopast ära. see on keeruline prüs-, probleem. seega meil ei ole piisavalt teadlaste, teadlaste sõbralik keskkond, see keskkond ei ole niisugune, et nad tahaksid siin olla ja siia tulla. ja mis puudutab naissoost teadlasi, siis eh, siin kaasneb veel pere loomise küsimus, laste kasvatamise küsimus ja jällegi teadus, teadus atmosfäär ei ole niisugune, et neil oleks lihtne tagasi tulla, nii et me peaksime muutma olukorda niimoodi, et see muutuks äh, nii üldiselt sõbralikumaks kui peresõbralikumaks, et äh, suurepärased naisteadlased tuleksid suure rõõmuga tagasi oma teadustööd tegema, samuti peaksime muutma atraktiivseks äh, ka välismaa, väljaspoolt Euroopa Liitu tulevatele teadlastele meie teadusareeni ja seetõttu me peaksime panema paika konkreetsed meetmed, mis tooksid tagasi meie omad teadlased ja ma usun, et kui Euroopa teadusuuringute ala täielikult jõustub ja Lissaboni leppes on olemas pädevused sellega tegelemiseks, siis me suudame ka köita maailma kõige äh, säravamaid ja säravamaid teadlasi, et nad tuleksid siia või et nad jääksid siia ja sooviksid siin töötada. lihtsustamine. proua Cavallo raport oli väga väga olulise tähtsusega lihtsustamise vallas tehtavat töö osas. ta juhtis täpselt tähelepanu kõikidele elementidele, mis vajavad lihtsustamist. meil on kolm algatust juba käivitatud, need on kirjas meie lihtsustamis, lihtsustamisteatises. see käsit-, kaasab ka äh, fi-, finantsülevaate ja minuga on mitmeid kordi räägitud eelkõige mm, talutavast riski tasandist, see ei ole keeruline, see on väga keeruline küsimus, seda ei ole väga üld, lihtne käsitleda ja seda ei ole lihtne käsitleda ei teie komisjonis ega teisteski komisjonides, aga ikkagi on tegu küsimusega, mida on vaja käsitleda ning on suur vahe, kas meil on, kas teadlased ja, ja uurijad, teadusuurijad on rohkem omades kabinettides ja tead, täidavad seal mingisuguseid pabereid või jääb neile rohkem aega olla laboris ja tegeleda seal tööga, milleks, mida nad on õppinud ja mida nad tahavad teha. samuti meie ja samuti ei peaks meie audiitorid veetma nii palju aega selle peale, sellega, et nad vaatavad neid tillukesi, tillukesi summasid, mis on kirjas ühes ja teises kohas, et see riskiprotsent viia alla kahe protsendi, minu arvates see on vaieldamatult küsimus, mis vajab täpset jälgimist, täpset lahendamist ning kahes komisjonis on selle asjaga tegeletud ja tegeletud väga üksikasjalikult, tagamaks, et me lõpuks jõuame lahendusele. nüüd keskmised personalikulud seda küsimust tõst, nimetas ka üks saadik. selles vallas teeme tööd, püüame leida lahendusi. eelfinantseerimised, igasugused konkreetse paušaalsumma kasutusele võtmine, toetamaks osalejaid loomulikult me töötame selles suunas, et rakendada neid meetmeid, mis peaksid tagama reeglite ühtse rakendamise ja ühtse hindamise, minu arust see on väga oluline, sellepärast et peab olema stabiilne platvorm tõlgendused peavad olema ühesugused ja rakendused peavad olema ühesugused ning kõik see peaks aitama vähendada seda bürokraatiat, mida proua Cavalio ka oma raportis nimetab. Teie raport, proua Cavalio, oli minu jaoks hindamatu väärtusega. see aitas meil tõesti panna paika valdkonnas, valdkonnad, kus me peaksime eelkõige lihtsustamisega tegelema nüüd Lissaboni strateegia, terve hulk liikmeid puudutasid seda küsimust, Lissaboni strateegia ei töötanud ja miks me arvame, et innovatsioonistrateegia hakkab nüüd tööle. Lissaboni strateegias oli meil kolmeprotsendiline eesmärk ja selle me, see õnnestus meil säilitada ka innovatsiooniliidus. ma ei, see on väga oluline, teadusministrid tõesti avaldasid väga tõsist survet, et see niimoodi jääks. praegu on väga paljudes liikmesriikides äh, teaduseelarved väga suure surve all. asjaolu, et me niisuguse, niisuguse kolm protsenti oleme paika pannud, see tegelikult aitas liikmesriikidel kas säilitada oma, oma teaduseelarve, uuringuteks ette nähtud eelarvet niisugusena, nagu see on, või isegi natukene suurendada. kuid samavõr-, samaväärt äh, oluline, miks Innovatsiooniliit minu arvates tööle läheb, on see, et esimest korda on teadusuuringud ja arengud Euroopa Liidus kesksel kohal. volinikud, komisjon töötab selles selles vallas. president Barroso on mitmeid kordi nimetanud ja nüüd on meil olema, nüüd ka meil ülemkogu koos president Van Rompuyga kavatseb arutada innovatsiooni ja teadusuuringute teemasid detsembris, nii et praegu oleme me väga kesksele kohale pannud need küsimused, tagamaks seda, et see, mida tegi Soome üheksakümnendatel aastatel, kui neil olid, oli väga suur majandus, majanduslangus, nad pöörasid tähelepanu teadusele, innovatsioonile ja me peaksime nüüd innustama liikmesriike samas suunas tegutsema, sellepärast et vaadata, kuhu so-, kuhu Soome on nüüd jõudnud. nii et ma arvan, et me peaksime, me peame suutma veenda riigipeasid ja valitsusjuhte, et nad toetaksid innovatsiooniliitu muidugi ma arvan, et kui me vaatame meie äh, kolm protsenti SKT-st seda küsimust ja samuti innovatsiooni mõõdikut, see, need mõlemad asjad on olulised Innovatsiooniliidu jaoks, äh, ülemkogu käsitles ka praegu ühtset innovatsiooni indikaatori küsimust mina osalesin selle komisjoni lõplikul viimasel koosolekul, aga seal nad ütlesid, et isegi, et kahjuks ei ole olemas niisugust ühtset innovatsiooniindikaatorit, ei ole mitte mingisugust näidikut, mida me saame selleks konkreetses vallas kasutada, me oleme teinud ka lähedast koostööd OSCD-ga, missuguseid maatrikse kasutada, kuid ühtegi ei, ükski ei ole praegu tegelikult osutunud täiesti kasutatavaks. innovatsiooni arengut ei saa mõõta mitte ühegi juba olemasoleva mõõdiku või maatriksiga, nagu teada, Ühendriigid töötavad ka praegu selles suunas ning ning nad on selle ühtse näidiku väljatöötamise suunas töötanud juba oma kaks aastat, aga enne kui me, kui me endale midagi niisugust paika saame, siis on tarvis oodata vähemalt paar aastat, kuna niikaua, kui meil midagi ei ole, siis tuleks vaadata innovatsiooni tulemustabelit, kus on kakskümmend viis e, elementi ja no seal on ka lisa, lisa, lisas kaks, kui me, kus me käsitleme niisuguseid küsimusi nagu inimressurss, avatus teadusuuringute tulemustele, sidemed ettevõtetega, intellektuaalsed vahendid, innovatsiooni ja majanduse mõju ja nii edasi. ning meile tundub, et kõik need elemendid on just need, on just need, mida meil on vaja selleks, et innovatsiooni tulemustabelit täita ja meil on juba mitmeid elemente selles tulemustabelis, aga me tahaksime, et see tulemustabel oleks kõikehõlmav. me leiame, et need elemendid on äärmiselt olulised selleks, et just nimelt koguda kogu seda informatsiooni, mis on olemas kuskil ja samas on seda vaja selleks, et meie saavutusi mõõta. kõik need on teemad, mida äh, siin puudutati, mida siin käsitleti ja Äh, härra esimees, ma tean, et kui ma tulin äh, oma kuulamisele siia teie juurde, siis te rääkisite mulle kogu aeg, et äh, teil on, te ületate oma kõneaja, mul on selline tunne, et te nüüd leiate ka, et ma ületan oma kõneaja, aga ma tahaksin rõhutada veel, et teie komisjonil on oluline roll meie tulevikuprogrammides, mitte ainult Ungari eesistumise ajal, mille kohta mulle siin täpselt esitati küsimuse, ma juba kohtusin äh, Ungari teadusuuringute ministeeriumi ministriga, innovatsiooniministriga, ja me rääkisime, kuidas innovatsioonipartnerlused äh, vormitakse äh, Ungari eesistumise ajal ja loomulikult toimub ka vahehinnang, hinnang, seitsmenda raamprogrammi vahe, vahehinnang loodetavasti äh, viime selle juba lõpuni selle nädala lõpus, me alustame ette valmistuma äh, raamprogrammi number kaheksa, mis samuti saab olema üheks äh, töövaldkonnaks, millega tegeleb väga intensiivselt ka Ungari eesistuja ja mis puudutab teie komisjoni, siis meil ei saa olla innovatsioonipoliitikat, mis on kuskil Äh, riiulil ja kui meile, meil, kus ei ole sihipärast äh, tulemustele suunatud tegevust, selleks, et meil oleks järelevalve, selleks, et see asi toimiks, on meil vaja teie kaasatust, teie toetust, minul on vaja teie toetust. innovatsiooniliit tekib ainult siis, kui kõik, kõik huvigrupid on pardal ja selleks, et Innovatsiooniliit ja Euroopa Liidu innovatsioonipartnerlus tõeks saaksid, on äärmiselt oluline Äh, et me kõik töötame selle poliitika kallal, meil on meie ühiskonnas suured väljakutsed, väljakutsed, millega ei tule toime mitte ükski liikmesriik omaette, meil on vaja innovatsiooniliidu partnerlusi selleks, et nende suurte ühiskondlike väljakutsetega toime tulla ja meil on vaja, et äh, me toetaksime oma meil on vaja toetust äh, nende püüdluste osas, meil on vaja teie poet toetust innovatsioonipartnerluste kontseptsioonile ja loodetavasti saame teie, saame ka nõukogu toetuse ja rohelise tule detsembrikuus, ma ootan juba rõõmuga taasesinemist teie komisjonis ja koostööprotsessis kogu selle innovatsiooniliidu äh, raames iseäranis, kui me nüüd äh, mõtleme pilootpartnerlusprojektide peale ja eks me üheskoos õpime, mida on õppida ja vaatame, millised juhtimisstruktuurid välja kujunevad ja tegeleme koos kõikide nende küsimustega. ma loodan, et te toetate mind selle poliitika elluviimisel, aitäh! suur tänu, proua volinik, suur tänu teie aja ja selle informatsiooni eest ja nende üksikasjade eest mida te meile avaldasite, ma arvan, et me tegime suure sammu edasi ja järgnevatel kuudel väga tegusalt tegeleme nende kõikide küsimustega suur,. suur-suur tänu ja me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. nii, järgmine päevakorrapunkt, nagu öeldud, päevakorrapunktid viis ja kuus vahetasime ära, seega alustame nüüd päevakorrapunktiga vana kuus, uus viis mis puudutab Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust ja see on uuesti sõnastatud. ja sõna saab härra Ivailov Kalfin, kes on arvamuse koostaja, aga teda ei ole kohal. siiski, vabandust, jah, palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. ma esitlen teile esialgset arvamust arvamust äh, üldeelarve suhtes kohaldutava finantsmääruse kohta, sellepärast on veel, et on veel terve rida küsimusi, millel ei ole vastust. Need on nii protseduurilised küsimused kui ka küsimused, mis puuduvad selle uue finantsmääruse sisu. kõigepealt, te teate, et finantsmäärus on eelarveprotseduuri selgroog, seal on kõik põhimõtted ja reeglid, mis, mida kohaldatakse Euroopa Liidu eelarvel, see on horisontaalne ja see puudutab kõiki sissetulekuid ja kulusid. tavaliselt äh, me teeme iga kolme aasta tagant finantsmääruse ülevaatamise, nüüd toimubki teine vahearuanne. protseduur on muutumas, ma räägin sellest hiljem, natukene hiljem siis. põhimõtteliselt finantsmääruse mõtteks on Euroopa Liidu eelarve kasutamist äh, muuta lihtsamaks ja läbipaistvamaks, äh, et oleks selge, millised vahendid tuleb väljaspoolt Euroopa Liitu ja et ka äh, aruandluskohustused oleks selged. sest kasutatakse ju rahva raha praegune komisjon paneb ette suurema paindlikkuse eelarve põhimõtete puhul, koondada ühte ka kaasatud partneritega suhtlemine ja räägitakse ka kulupõhisest arvestamisest ning tuleks välja leida ühised kontrollimeetmed. kuid äh, meie komisjon pärast seda, kui arutas asja ka volinik Egen Quinniga, leidis, et need hästi kõlavad põhimõtted eh, ei kohandu päris hästi eh, finantsmääruse eesmärgiga. meil on kaks ettepanekut. esiteks on meil siin protseduuriline probleem. esimest korda finantsmäärus ei ole mitte parlamendi jaoks nõuandva protseduuriga, vaid kaasotsustamismenetlusega on tegemist. see tähendab seda, et parlamendil on palju suurem roll finantsmääruse vastuvõtmisel. seetõttu komisjon otsustas äh, ellu viia läbivaatamismenetluse, see tähendab seda, et kõik eelnevad muudatused finantsmäärusele on sellised, mida Euroopa Parlament muuta ei saa. see tõi endaga kaasa terve rea küsimusi vastutavas komisjonis, milleks on eelarvekomisjon ja proua Kressle, kes on sealne raportöör, palus meie juriidilise teenistuse arvamust selle kohta, millised on parlamendi võimalused. tegemist on põhimõttelise küsimusega, kas parlament saab tegeleda ainult dokumendi kindlate osadega, millele ta saab siis teha ka muudatusi ja ettepanekuid. arvestades finantsteeni-, juriidilise teenistuse esimese ettepanekuid ja ootame ära proua Kressle arvamuse. kuid mõeldes äh, nõupidamistele, mis siiamaani on toimunud, soovib proua Kressle, et äh, saata see komisjoni tagasi ja alustada uut menetlust otse loomulikult et äh, tuleb meil ära oodata eelarvekomisjoni kui vastutava komisjoni otsus, kui tema otsustab, et see finantsmääruse esialgne eelnõu tuleb tagasi saata komisjoni, siis otse loomulikult äh, meie toetame seda. ja me säilitame oma ettepanekud siis äh, tulevase eelnõu jaoks, mis saadetakse parlamenti. teine probleem, nimelt sisemuline probleem finantsmääruse puhul siin tahaksin välja tuua paari asja, mis minu arvates oleksid meie komisjoni jaoks äh, huvitavad. meil oli suurepärane arutelu ja suurepärased läbirääkimised volinik Keegan Quinniga selles osas eelarve kasutamise osas ähm, on ITRE komisjoni jaoks äh, problemaatiliseks küsimuseks äh, innovatsiooni rahastamine. meie kolleeg proua Carvalho on tegelenud selle küsimusega, me oleme saanud ka komisjoni märkused ja ma arvan, et on täiesti selge, mida meie sooviksime näha finantsmääruses selleks, et lihtsustada puuduta innovatsiooni rahastamist Euroopa Liidus. otse loomulikult äh, finantsmäärusega tuleb leida tasakaal äh, paindlikkuse ja aruandluskohustuse vahel. aga siin oleks vaja siiski teha teatud äh, selgitusi üks probleeme, mis välja tuleb finantsmääruse puhul, on see, et äh, siin on äh, väga palju usaldamatust ja üritatakse vältida riske. jah, see võib kõlada väga hästi, kui me räägime avaliku sektori vahenditest, kuid kui me räägime riski vältimisest ja mitte Äh, nullriski tasandist, siis see võib äh, takistada innovatsiooni. teiseks, äh, rahastamisele juurdepääs, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete puhul, lihtsustamine on ka üks asi, mida tuleks kohe kindlasti teha uurimustööde rahastamise puhul. siis veel üks asi eelarvedistsipliini säilitamine ja head haldustavad. samal ajal aga ei tohi suurendada ka koormust ja finantsriske. siin on terve rida dokumente, mis tuleks meil täpsemalt läbi töötama, kui, töötada, kui me hakkame lõplikku teksti vastu võtma proua Carvalho raport, mis puudutab ka finantsmäärust, toob välja paar küsimust, nagu see, et paušaalsummade suurendamine ja paušaal, paušaalsummad kui üleüldiselt, see on jällegi midagi, mis on meie jaoks väga tähtsad, kuid ma ei hakkaks siin praegu muutma konkreetset teksti, vaid teeksin viited äh, eelnevatele tekstidele veel üks asi, mis on tähtis ja mis tuleb tõstatada, ma tean, et nõukogu ei ole sellega nõus, kuid tegemist on jällegi põhimõttelise küsimusega. nimelt äh, intresside taaskasutamine programmide puhul Äh, mitte et neid saata siis tagasi liikmesriikidesse. ma arvan, et äh, praeguses finantsolukorras selle asemel, et paluda liikmesriike, et nad äh, tõstaksid maks-, makstavaid makseid, peaksime võib-olla kasutama rohkem ära just neid intressimäärasid, rahastamaks innovatsiooniprogramme. oleme volinikuga rääkinud ka äh, riskimäärast, tolereeritavast riskimäärast ja ma arvan, et väga tähtis on paika panna riskimäär, eriti siis, kui räägime teadus- ja uuringuprogrammidest. ning jällegi on üldine arusaam, et teadus- ja uuringuprogramme tuleks kohelda teistmoodi, kui räägime riskimäära paikapanemisest ma ei tahaks minna rohkem üksikasjadesse ja rääkida konkreetsetest ettepanekutest äh, sellele tekstile. meil tuleb neid teha siis, kui vastutav komisjon otsustab jätkata parlamendis praeguse protseduuriga ja mitte saata dokumenti, saata tagasi komisjoni, aga jällegi ootame ära, mida eelarvekomisjon otsustab ja siis, kui vaja, jätkame viivitamatult äh, oma tööd finantsmääruse juures. aga võib-olla tuleb meil ära oodata, kuni komisjon esitab meile uue eelnõu ilma nende probleemideta, mis meil praeguse ettepanekuga on, aitäh! kas keegi soovib sõna saada, Paul Rüübich? jah, recht herzlichen Dank, ich glaube, dass das ein, ein sehr wichtig suur tänu, ma arvan, et tegemist on väga tähtsa küsimusega, sellepärast et see on alustalaks kõikidele nendele meie soovidele, mida me siis kaheksanda raamprogrammi raames soovime väljendada. kui finantsmäärus kui selline ei ole paigas, siis ei ole meil võimalik ka kaheksanda raamprogrammi raames midagi ära teha, nii et tegemist on sellise vundamendiga äh, selle kohta, milliseid muudatusettepanekuid me tulevikus üldse teha saame. ma arvan, et üks kesksemaid küsimusi ja see on ka kohe järgmine päevakorrapunkt, nimelt äh, mõjuhinnangud. Äh, et me vaataksime täpselt, äh, kas auditite tegemine ja mm, millised ettekirjutused erinevaid osapooli siis mõjutavad me teame väga hästi, et äh, teadusprogrammide puhul on äh, investeering palju suurem kui see kasu, mida me saame tulemusest. nii et sellepärast peaksime nüüd mõtlema, kas me just väikese ja keskmise suurusega ettevõtete puhul ei oleks mõjuhinnangute puhul tegemist äh, dokumentidega, mis on kolmkümmend või kolmkümmend viis lehekülge ja kus võib-olla tuleks kaasata veel neli-viis juristi selleks, et üldse seda dokumenti koostada. nii et ma oleksin selle poolt, et nii finantsmääruse kui ka mõjuhinnangute puhul me kohe alguses ütleksime väga selgelt, et tuleb lähtuda toetuse saajatest, mitte aga administratsioonist ja et et eh, lähtutakse proportsionaalsuse põhimõttest eh, selles valdkonnas. ja ma arvan, et eh, siin on terve rida säästmisvõimalusi, me teame neid ettepanekuid sellest ühest ametiasutusest kui ka ühtsest ankeedist kõigile, lihtsatest tähtaegadest ja nii edasi. me oleme seda kõike ju juba mitu korda öelnud, kuid see on väga tähtis, kui me seda juba praeguse finantsmääruse raames välja toome, sest muidu on liiga hilja reageerida. suur tänu, kolleeg Odi, palun! härra esimees, see äh, finantsmääruse ülevaatamine on äh, väga teretulnud ja ma tervitan siin ka kolleegi tehtud äh, ja tema tehtud tööd. finantsmääruses on mitmeid uuenduslikke ja tõsiseid uuenduslikke ettepanekuid, mida võetakse arvesse, siin võetakse arvesse erinevaid vajadusi teadusuuringute valdkonnas, lihtsustamine, avalikud hanked, ja nii edasi ja nii edasi. ja igal juhul tuleks seda kõike, tuleks hinnata ka seda, kas äh, finantsmäärus võimaldab ka laene võtta. Äh, võtame siin euro, eurobonds, äh, euro, väärtpaberid, võlakirjad ja suured äh, suurte investeeringute puhul äh, ITER, Galileo äh, on me, nende puhul on meil väga raske mitmeaastaseid äh, rahastamisprogramme rakendada praeguses kärpimise, kärpimise õhkkonnas, ma arvan, et me peaksime Äh, kindlasti arvamusi vahetama selle, nende küsimuste üle ja me peame kasutama seda kolmeaastast ülevaatamist selleks, et luua selline mitmeaasta, aastane finantsraamistik, et äh, meil oleks äh, ka paremad, äh, paremad rahastamisvõimalused suurte investeerimisvajadustega projektidele. suur tänu, siis võime lugeda selle päevakorrapunkti ammendunuks, päevakorrapunkt number kuus siis järgmisena. see ei ole mitte ja see on nüüd siis mõjuhinnangute sõltumatuse tagamine. kolleeg Chichester, palun. Um... suur tänu, esimees tegemist on siis äh, sõltumatute mõjuhinnangu arv, äh, arvamusega ja me kohtusime variraportööridega, tegime seda eelmisel nädalal Strasbourgis. ja selle tulemusena oleme me koostanud äh, kuus kompromissmuudatusettepanekuid, mis hõlmavad erinevaid siin välja toodud punkte. me ei jõudnud oma tööga täiesti lõpule kõikides valdkondades me üksmeelt paraku ei saavutanud, nii et me mõningate muudatusettepanekute puhul peame hääletama siiski eraldi. kuid kuna kolleegid kellega ma kompromissettepanekute üle arutasin, pole täna kohal, on mul väga raske siin üksikasjalikumalt rääkida, ma arvan, et see oleks kasutu kuid äh, ma siiski olin tänulik äh, proua Rere Maduelli, Madurellile ja Rahvapartei kolleegidele äh, nende koostöövalmiduse eest suuremas osas küsimuses, suuremas osas, suuremas osas küsimustes. ja lisaks sellele ma, mul oleks väga hea meel neid muudatusettepanekuid üksikasjalikult käsitleda, kuid kuna ma näen, et siin on kohale kogunenud sellised rahvamassid, siis äh, leian ma, et ma parem äh, äh, loobuksin selle võimaluse kasutamisest ja annaksin sõna teistele, võib-olla härra Rüübik tahab siin sõna ja ma vastan temapoolsetele kommentaaridele, pöördumistele, kui seda on vaja. mul ei ole praegu kaasas kompromissmuudatusettepanekute teksti, kuid me valmistasime need kompromissid ette, me nõu-, <laughs> leppisime nendes kokku, nii et äh, Te saate need kätte kas äh, õige pea või, äh, või siis homme enne hääletamist, aga igal juhul me variraportööridega leppisime nende osas kokku. suur tänu, härra esimees! väga tore, esimesena saabki sõna Paul Rüübich. jah, kõigepealt tahan tänada Giles Chichesteri südamlikult, sest ma leian, et ähm, kompromissettepanekud ja muudatusettepanekud ja äh, raportööri muudatusettepanekud on sellised, millega kõik on nõus, Rahvapartei toetab neid ja me hääletame nende poolt. nüüd on paar-kolm punkti, mis meie jaoks on väga tähtsad. esiteks sõltumatu ekspertide hinnang ja mitte komisjoni ametnike hinnang ja otse loomulikult see, et hinnangud peaksid andma sõltumatud äh, inimesed see ja peale selle tuleb arvestada jällegi nendega, kes peavad, keda hinnatakse, sest nende jaoks on äh, mõjuhinnang kõige suurema tähtsusega. siis tuleb mõelda, kuidas mõjuhinnang mõjutab ettevõtete konkurentsivõimet. me ei peaks lähtuma mitte ainult kuludest, vaid mõtlema, kuidas mõjuhinnang mõjutab nende konkurentsivõimet rahvusvahelises äh, kaubanduses ja jällegi oleks väga tähtis, et hindamine on sõltumatu. ning see puudutab VKE-sid, eriti väikese keskmise suurusega ettevõtteid, sellepärast et äh, suured kulud näitavad neile väga kiiresti ette piirid. peale selle on ka kvalifitseeritud töötajad väga tähtsad. ja ka nemad mõjutavad väga palju ettevõtte konkurentsivõimet. ja kolmas küsimus äh, see asi, mis meiega juhtus eelmine nädal parlamendis, nimelt äh, muudatusettepanekud äh, emaduspuhkuse ja kohustuslik, kohustusliku isapuhkuse kohta. minu arvates ei olnud ka seal meil piisavat mõjuhinnangut, kui meil oleks eelnevalt olnud selge, mida see tähendab, mida tähendab meie hääletuse tulemus ja kuidas äh, Äh, väljaspool, siis inimesed peavad kahekümne seitsmes liikmesriigis meie otsustega hakkama saama. kahekümne seitsmes liikmesriigis, kus on väga erinevad töökohad, väga erinevad äh, rahastamisvõimalused, siis ma arvan, et ei oleks meil äh, oleks meil võimalik ka meie poliitikate väljatöötamise osakonda võimalikult vara teavitada selleks, et nemad ütleksid, et olge ettevaatlikud, tegemist on muudatustega, mis võib-olla ei ole kõige paremad, viimaks ellu meie kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat. ja suur tänu veel kord kolleeg Chichesterile, ma arvan, et tegemist on väga hea raportiga. suur tänu selle sõnavõtu eest ja suur tänu ka kõikide nende viidete eest, on väga kahju, et siin on nii vähe kolleege saalis sest tegemist on ühe meie keskse küsimusega. mina komisjoni esimehena võin öelda, et tegemist on meie õigusloomelise töö ühe keskse probleemiga. nimelt, et me liiga harva või peaaegu üldse või ebapiisavalt äh, uurime oma otsuste mõju ja ei huvita neist isiklikult. ma olen nüüd paar korda õigusloomelise protsessi puhul ka tõesti hinnangute mõjuhinnanguid panna päevakorda võimalikult esimesele kohale, selleks et me nendest ka siis räägiksime. ja ma arvan, et väga tähtis on rääkida mõjuhinnangutest siis, kui me oleme täpselt ära näinud, millised on mõjud. ja tahaksin lisada, et komisjoni ettepanekutele lisaks mõjuhinnang tihti on ka hinnang meie mõtetele, mis siin on välja töötatud sest äh, vahel kuuleme siit parlamendist nii nutikaid kui ka vähem nutikaid ettepanekuid, aga me ei tea iial, millised on meie otsuste tagajärjed ja ma arvan, et see raport on väga tähtis ja ma olen üüratult tänulik, et kolleegid, eriti härra Chichester, on selle koostamisest hoolitsenud. nüüd kolleeg sealt tagareast soovib sõna saada. Uh, uh, suur tänu, härra esimees Äh, esindan siin äh, oma kolleegi Theresa Roreri, kellel on äh, logistilisi probleeme siia jõudmisega seoses ja ta palus SND fraktsioonis me, teda, poolt teda esindada kõigepealt tänaksin tema nimel härra Chichesteri, nagu alati, äh, tervitame teda suurepärase koostöö eest äh, ja me usume, et leidsime kompromissini, äh, komisjonil on oma algatuse õigus väikese ekspertide abiga. see aitab Euroopa Liidu mõjuhinnangud aitavad õigusloometööd parandada. meie komisjoni töö on oluline meil on ka oma kompromissettepanek äh, integreeritud lähenemise osas äh, mõjuhinnangutele. majanduslikud kaalutlused ei tohiks saavutada ülekaalu äh, keskkonna, territoriaalsete ja muude selliste kaalutluste osas me rõhutame ka vajadust suurema läbipaistvuse järele ja loodame, et suurem osa fraktsioonidest toetavad meie fraktsiooni ettepanekud konsulteerimise kohta enne õigusloomelise pro-, projekti esitamist. tänu ja Charles veel kord well,! suur tänu, härra esimees, kõigepealt tänaksin äh, kolleege nende kommentaaride eest ja konstruktiivse tegutsemise eest selles küsimuses, olen nõus teiega, härra esimees, tegemist on väga tähtsa küsimusega ja mul tekib siin kiusatus äh, mainida, et nii suur äh, <laughs> suur äh, puudujate hulk võib-olla näitab usalduse puudumist äh, teie juhioskuste osas äh,, härra esimees. või me, minu kui raporti koostaja äh, oskuste osas. ja aga eks seda homme ole näha. ja võib-olla siin on äh, äh, ajakohastatumaid andmeid kui minul. aga jätkaksin äh, härra Rüübigi tõstatatud teemaga. väga sageli kutsutakse meid täiskogule, me peame hääletama ilma et äh, meil oleks kogu taustateave kättesaadav, nii see on, ka komitoloogiasüsteemis äh, see nii on, nii et äh, me usaldame oma teiste komisjonide kolleege, aga eelmise nädala hääletuse, hääletust puudutavad kommentaarid näiteks vanemapuhkuse osas ja selle potentsiaalse kulukuse osas näiteks minu enda kodumaal. selline see hääletus ja need arengud toovad väga hästi välja mõjuhinnangute tähtsa rolli, mis pea, mõjuhinnangud peavad olema sõltumatud ja mõjuhinnangutele meie suurepärasele tööle aitaks, aitaksid äh, sõltumatud mõjuhinnangud ainult kaasa ja ma loodan, et meie kolleegid äh, suhtuvad positiivselt äh, sellesse arvamusega homsel hääletusel ja ei tekita liigselt tüli. ka mina tänan ja lisan lihtsalt, et proua Madurell oli nõus nende muudatusettepanekutega. nii et et sellega probleeme pole. nii, sellega on ka see päevakorrapunkt ammendatud ja võime koosoleku lõpetada. ning äh, kui kõik on jõudnud siia tagasi saali koos koordinaatoritega, äh, siis jätkame koordinaatorite koosolekuga, aga see võtab veel vist paar minutit aega. nii et ootame nad ära